homsest. nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, mis on ühine arutelu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine. meie raportöör on härra Tšarneski. esimene, teine ja kolmas raport Äh, nende kõikide autor on härra Tšarneski, härra Tšarneskile nüüd kohe sõna annamegi nende raportite sissejuhatamiseks, suur tänu. suur tänu teile, president, volinik, daamid ja härrad äh, tegemist on väga olulise debatiga ning äärmiselt kahju on see, et see on päevakorda pandud niivõrd hiliseks tunniks inimesed äh, tavaliselt äh, juba vaatavad äh, krimisid varastamise ja pättide kohta, aga siin on ka meil teemaks nimelt palju raha, raha, mida peaks kontrollima Ameer-, Euroopa Liidu institutsioonid ning me peame ikkagi seda tegema eelkõige maksumaksjate austades ning eh, mis puudutab Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituuti, mis eh, asub Budapestis, tahaksin ma rõhutada, et see institutsioon on ex-post auditeid eh, ellu viinud grantide kohta ning nad on ka parendanud grandi rahade liigutamise Äh, võimalusi, äh, nad on muutnud äh, neid menetlusi ja protsesse, kuidas grante jagatakse. see institutsioon on oma hankeprotseduure parendanud ning ma tahaksin kokkuvõttes öelda, et me oleme tõesti näinud väga suuri edusamme. mis puhut-, puudutab siis grandi äh, andmist, äh, siis on igal juhul äh, turvastandardid paranenud, aga me peame silmas pidama, et Kontrollikoda juba teist korda järjest on andnud oma arvamuse selle kohta, märkustega arvamuse, kaheksakümmend seitse protsenti äh, grandile äh, kulutatud rahast ja sertifikaadid olid äh, kahtlased. Nende grantide kasusaajad need sertifikaadid tellisid ja see on ka samamoodi vigade riski aluseks me peame väga lähedalt vaatama Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Institutsiooni tegevust Äh, need kaks näidet näitavad, et vähemalt minevikus ei ole see instituut tegutsenud mitte korrektsel moel. nüüd peame me keskendkorra seiramisele ning kontrollima ka seda, kas instituut äh, neid muudatusi ellu viib. mis puudutab äh, kahte ühisettevõtet Artemist ja ENIAC-i, siis minu arust ei olnud vaja siinkohal väga äh, Äh, süviti minevat arutelu, äh, sellepärast et äh, nende küsimused me oleme juba läbi analüüsinud. mis puudutab siis Euroopa Liidu üldjärvet Euroopa Ülemkogu ja Nõukogu osas, siis ka oma varasemates raportites ja ettekannetes on nõukogu kui Euroopa Liidu institutsioon, ta peaks kandma vastutust Euroopa kodanike eest, seda demokraatlikul moel ning sellisel moel, mis oleks ka proportsionaalne Euroopa Liidu eelarvega. mitmed probleemid on endiselt lahendamata, sellepärast et nõukogu, ma ütleksin siin sarkastiliselt, et nad regulaarselt üldse meie äh, üleskutsetele ja selle, selgituspalvetele ei reageeri ning äh, seetõttu ei tohiks olla me üllatunud, et me nõukogule ei anna eelarve täitmiseks heakskiitu. minu arust ei ole siin tegemist mitte mingisuguse kena mänguga, mis nõukogu ja parlamendi vahel toimub. Äh, sellele peaks lõpu tegema, aga meil on vaja äh, nõukogu poolt äh, ka poliitilist tahet selle jaoks. järgnevalt saab sõna volinik Stiljanides, palun. suur aitäh teile, president, austatud raportöör. ma olen teie ees asepresident Georgieva nimel kõnelemas ning komisjon paneb hästi tähele eelarve kontrolli komisjoni ettepanekuid täiskogule, et äh, tagada äh, eelarve äh, täitmisele heakskiit Euroopa Innovatsioonitehnoloogia Instituudile, ühisettevõtetele Artemis ja ENIAC ning samas keeldub äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiitu andmast äh, Euroopa Liidu äh, üldeelarvele Euroopa Ülemkogu ja Nõukogu suhtes. eelarve komi-, kontrollikomisjon on nõus sellega, et Artemise ja ENIAC-i järeltulija ettevõte on võtnud arvesse eelarve Äh, pädevate organite soovitusi ning seetõttu on kolmeteistkümnenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiit antud. Aniak ja Artemis on näinud, et, näidanud, et Avera partnerlus, mis kasutab äh, mudelit, kus Euroopa Liidu raha on äh, erarahaga seotud tehnoloogia Äh, novaatorlikesse ettevõtetesse ja äh, programmidesse, näiteks erinevate äh, tarkvaraplatvormide ja kiipide loomine. sellel tööstusharul on väga selge konkurentsieelis ning neil on ka kasvupotentsiaal ja seda oleme näinud ka väga suurehulgalises investeeringus nendesse partnerlustesse mõlematel ettevõtetel on väga suur võimendus, võimendus, sellepärast et eh, iga investeeritud euro on võimendatud kuni kolme euroni eh, tööstuse poolt, seetõttu ENIAC ja Artemis pakuvad unikaalset võimalust eh, tööstusele ja liikmesriikidele ning Euroopa Liidule tihedat koostööd teha Need ettevõtted loovad üliolulisi eh, elektroonilisi vahendeid, mis on digitaalse Euroopa tuleviku jaoks tähtsad. Eh, seetõttu eh, on siia kaasatud igal aastal rohkem kui kolm tuhat Euroopa tippteadlast ja tehnoloogia valdkonna spetsialisti ning loodud on kaheksakümmend tuhat töökohta Euroopas aastas. Horisont kaks tuhat kakskümmend raamprogrammi raames on Artemis ja ENIAC liidetud üheks ettevõtmiseks Exceliks ja äh, ekspost auditeid äh, uute kulude kohta ellu viiakse. komisjonil palutakse läbi viia hinnang, et hinnata ENIAC-i ja Artemise tegevust, et äh, kiita heaks kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve täitmine. komisjon on Excel määrusega äh, äh, järgi menetlemas. meie menetlus äh, sisaldab siis ka lõplikku Artemisi ja ENIAC-i analüüsi kolmeteistkümnendaks juuniks kaks tuhat seitseteist. see tooks komisjoni ja lõppkasusaajate jaoks kaasa väga tugeva halduskoormuse. lõpuks tahaksin ma öelda, et komisjon äh, toetab Excelit täielikult äh, selleks, et äh, viimane saaks tegeleda, analüüsida neid küsimusi, mida on nõudnud Euroopa Parlament Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut on oluliselt edasi läinud nendes valdkondades, kus Euroopa Parlament on viidanud eh, nendele probleemidele, mis puudutas eh, nende eh, irregulaarsusi. EIT e on parandanud oma hankemenetlusi ning äh, veamäär kahe tuhande neljateistkümnenda aasta grantideks on null koma üheksa protsendipunkti vaid. EIT on ka võtnud väga laiahõlmalisi meetmeid selleks, et oma seiretegevust parandada. ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et käesoleva aasta EIT auhinna saaja härra Corvida Abu Dhabi valiti Äh, auhinna saajaks ka kolmekümne sotsiaalse ettevõtja hulgast. mis puudutab äh, nõukogu osa üldeelarvest heakskiitmist, siis äh, komisjon avaldab kahetsust et äh, kahe eelarvepädeva äh, jõu omavaheline jõukatsumine on nüüd kestnud juba kuus aastat. institutsioonid peaksid tegema koostööd selleks, et need menetlused sujuksid paremini. komisjon loodab, et see olukord lahendatakse põle, mõlema institutsiooni jaoks sobival moel. suur tänu. palju tänu härra Marinescu, palun. întreprinderile mixte sunt extrem de importante pentru activitatea de cercetare dezvoltare. aitäh. Need ettevõtted on teadus-arendustegevuseks väga olulised, väga äh, suured summad on neile eraldatud ja neid summasid tuleb hallata. ühisettevõtted heaks, eelarve heakskiidu andmisele, äh, heakskiidu andmine on viibinud ka varasematel aastatel, kui nüüd äh, vaadata, et ka arvamustega, märkustega arvamuse er-, eral-, andi ka selle aasta kohta, siis minu arvates on tarvis enam äh, läbipaistvust ja tulemuste analüüsi, analüüsi Äh, mis nüüd puudutab ähm, äh, arvamust ENIAC-i kohta, siis mm, loodetavasti e-, ENIAC-i kohta äh, seega antakse EIT on ka tegutsenud päris kaua aega, on vaja aruannet Euroopa raha kasutamise kohta ja ka erakapitali kasutamise kohta selles ettevõttes. mis puudutab Ähm, nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmist, siis me peaksime ikkagi äh, kokkuleppele jõudnud, jõudma. me oleme, me peame oma kodanikele, äh, oleme seda, seda, selle oma kodanikele võlgu, sest muidu heakskiidu andmise menetlus ei ole mingi tõsiseltvõetav menetlus, kui me heakskiidu ei anna mitmed aastad järjest. härra Voon, palun Uh, uh, uh, aitäh! tahan rääkida innovatsiooni ja tehnoloogia instituudi eelarvest kuna ma olin variraportöör ja selle raporti osas see, et me ei andnud äh, eelarve täitmisele heakskiitu, sellel olid mitmed põhjused, kolm protsenti veamääru, veamäära ning äh, hankemenetlustes nägime probleeme ning oli probleeme ka äh, töötajatega seoses pärast äh, seda, kui me saime edu raporti, siis äh, edu äh, saavutamist on, on tõesti näha, ma külastasin seda asutust ka ise ning nägin progressi oma silmaga, näiteks nagu ka komisjoni esindaja ütles on, on null koma üheksa protsendini veamäär, väär langenud. Nad on seadnud paika uue kavandamise kontrollimenetluse ning äh, ka töötajate värbamise osas on uued menetlused. nii et ma kindlasti annan, hääletan selle poolt, et anda heakskiit sellele eelarve täitmisele ja mis puudutab äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve heaks, hea eelarve täitmisele heakskiidu andmist, siis kindlasti me näeme edasiminekut ka selles osas, aitäh. aitäh, kolleeg Alli, palun. Thank you, Mr Chair aitäh austatud volinik kallid kolleegid aprillikuus me lükkasime edasi otsuse tegemise eh, EIT-le eh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta eh, eduraportist aga me saime informatsiooni et nad on teinud edusamme mitmes valdkonnas mis puudutab tehingute seaduslikkust ja korrektsust ja ka kontrollitõendite äh, äh, kvaliteeti äh, on olnud, edusamm on olnud nähtav. instituudi sisemenetlused vastavad riigihanke nõuetele. siseauditi tegevused, selles osas on kontrollikoja soovitusi rakendatud ja viidud on sisse mitmed olulised muudatused. oluliselt on parandatud äh, toetuste kasutusmäära ja parandatud on ka töötajate voolavust. nägime äh, positiivseid arenguid ka äh, tegevuskava osas. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus neid soovitusi on lubatud ellu viia. kontrollikoja raport selle andmetel on tegemist olulise äh, asutusega innovatsiooni edendamisel Euroopa Liidus mis puudutab instituudi eelarve rak-, rakendamist, siis ma toetan heakskiidu andmist kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvele, aitäh. aitäh, kolleeg Šoltes, palun. aitäh. keskenduksin ähm, eelarve heakskiidu andmise küsimusele nõukogule kuue kuu jooksul on parlament edasi lükanud heakskiidu andmise küsimuse ja täna me arutame uuesti seda, kas nõukogu on valmis esitama andmeid eelarve täitmise kohta. eelarve täitmisele heakskiidu saamine on kohustuslik kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele, nõukogu ei ole siin erandiks. ka nende eelarve kasutamist tuleb kontrollida, nii nagu teistegi puhul. kuidas on siis võimalik et parlamendile ei anta teavet komisjoni poolt juba, juba aastaid on see niimoodi olnud. et, et meil ei ole siin isegi täna, kus me seda küsimust arutame, kohal nõukogu esindajat. me peame tagama aruandluskohustuse kodanike eest kõik Euroopa institutsioonid peavad olema usaldusväärsed Euroopa kodanike silmis. ma olen täielikult veendunud, et nõukogu üleskutsumisest eh, pelgalt enam ei piisa, ei piisa sellest, et me kutsume neid ainult üles ja seetõttu rohelised on teinud muudatusettepaneku eh, nimelt selles suunas, et esimest korda tuleks eh, finantsreservatsiooni rakendada nõukogule me ei anna heakskiitu kahekümne tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele ja see peab päädima sanktsioonidega kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta suhtes, järgmine kolleeg, mis puudutab nõukogule heakskiidu andmisest keeldumist, siis nagu ikka, mul on hea meel võimaluse ees kritiseerida Euroopa Liidu institutsioone. nõukogu selgelt keeldub meile teavet esitamast näiteks äh, oma ehitusprogrammide kohta, selle kohta, kuidas osteti residence balance hoone. nii et äh, tekkinud on olukord äh, selline olukord, kus kahe tuhande üheksandal, kahe tuhande kümnendal, üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal aastal heakskiitu ei ole antud, nüüd me räägime kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kolmeteistkümnendast aastast, aga endiselt meie küsimustele ei vastata nii et kuidas siis üldse öelda, et, et me peaksime uskuma Euroopa Liitu, kui me usuksime sellesse, siis on ju täiesti häbiväärne, kuidas Euroopa Parlamenti ignoreeritakse, kui me ei usu, siis eh, tõesti tegemist on väga kurva projektiga Euroopa kodanike jaoks. härra Tšetšovski, palun. austatud juhataja, austatud volinik, austatud daamid ja härrad juba selle ametiaja alguses ütlesime selgelt välja, et me ei salli mitte mingisuguseid vigasid, veamäärasid ning äh, eksimisi Euroopa Liidu eelarve kasutamise nõuete vastu. Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi käitumine ei olnud äh, eriti äh, meeldiv. Ähm, nad ei suutnud läbi viia eksante kontrolle, e, piisavalt e, tõestada, et nende aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed, nende nii-öelda haldussüsteem oli tõesti nõrk ja seetõttu me otsustasime e, peatada auditi tegevuse uue juhtumise all, instituut on teinud suuri edasiminekuid ja, ja nüüd on tõesti võimalik anda heakskiit eelarve täitmisele küll märkustega, jätkuvalt äh, teostame kontroll, kontrolli nende tegevuse üle, toetan mõtet kiita heaks nende eelarve täitmine ja ma usun, et instituut jätkuvalt äh, tegeleb oma probleemide lahendamisega ja kõik läheb hästi, mis on täielikus vastuolus nõukogu käitumisega. nõukogu on läbi kukkunud, nõukogule heakskiitu me anda ei saa ja nüüd on pall nõukogu väravas ja nemad peavad vastu tulema. härra Baltseidis, palun. austatud juhataja Excel on teinud äh, suuri edasiminekuid äh, oma tegevuskavas selleks, et äh, kõrvaldada need puudused, millele viitas Kontrollikoda, on loodud konkreetne auditisüsteem, kvaliteedi kindlustamise süsteem, teavet on jagatud infosüsteemide kohta parimaid tavasid on jagatud eh, ning eh, oma tegevuspoliitikat on parandatud, on loodud andmebaas eh, selleks, et vältida huvide konflikte. kuna ENIAC ja Artemis on nüüd ühendatud, siis see uus ühisettevõte peab kõik need sammud ellu rakendama, neile tuleb jätta selleks aega ja seetõttu tuleb heakskiit anda. aitäh, härra Deutsch, palun, teil on poolteist minutit kõneaega. suur tänu teile, juhataja. austatud parlamendiliikmed nõukogu äh, Äh, osas Euroopa Liidu ülearvele heakskiitmise andmine on olnud miski, mida me oleme äh, juba näinud mitmeid aastaid. juba viiendat korda näeme me praegu, et äh, sellele heakskiidu andmisega ei ole Euroopa Parlament päri nõukogu ei ole mitte kunagi olnud kohal, kui seda küsimust on arutatud, samuti ei ole nad vastanud eh, parlamendi küsimustele. Nad ei ole avalikustanud ka neid dokumente, mis oleks väga olulised selleks, et eh, eelarve täitmisele heakskiitu anda. me ei ole saanud mingisugust informatsiooni eh, poliitikate tausta kohta, näiteks mis puudutab meie Eh, hoonete poliitikat, eh, kuhu täpselt on läinud eh, osamaksed ja me ei saa praegu isegi vaadata kuidagi finantsjuhtimisplaanide taha, sest meil puuduvad dokumendid. samuti ei saa me teha õigustatud otsust selles osas, milline on nüüd siis nõukogupoolne finantsjuhtimine. nõukogu ei austa Äh, tegelikult seda menetlust, mis äh, kõikidele äh, Euroopa eelarvest osasaajatele kuulub ja seetõttu toetab Rahvapartei raportööri ettepanekut. järgnevalt saab sõna proua Kresle, sellepärast et härra Sarvamaad ei ole saalis. härra juhataja, volinik, austatud kolleegid eelarve täitmisele heakskiidu andmine on üks ülesanne, mis aluslepingutes on parlamendi jaoks kirjas. praegu me täidame just seda ülesannet, mida kodanikud meilt ootavad ja me kontrollime ja kiidame heaks selle, kuidas äh, rahva raha kasutatakse. Äh, loomulikult äh, on, oleks hea see, kui meil oleks komisjoni poolt rohkem osalust, meil on vaja järelevalvet ja ma vaatan, millised probleemid on selles väikeses eelarveridade rägastikus, mida me täna vaatame. me peaksime selles osas eh, olema eh, hoopis läbipaistvamad, kui siiamaani on seda olnud. Eh, jõuan nüüd nõukoguni. skandaalne on see, et nõukogu ei võta tõsiselt seda kohustust vaadata ligidalt üle kõik Euroopa Liidu kulu äh, Äh, read. Äh, need soovitused, mis puudutavad finantsjuhtimist, on juba aastaid kirjas, äh, komisjon peab need ettepanekud tegema, aga meie oleme nüüd tegelikult täiesti suure perspektiivi nendest kulutustest luubi alla vaadanud ja hea oleks see, kui komisjon selle okka meie hingest välja võtaks, täiesti naeruväärne on need probleemid, mis on tekkinud. järgnevalt saab sõna kolleeg Pogovitš, palun üheks minutiks Eh, spoštovani eh, podelitev razrešnice. eelarvele heakskiidu andmine on prioriteetne teema mis puudutab nii meie majandust kui ka euroopa liitu tavaline protseduur, ettevõtetes teevad seda omanikud, juhatus, avalikes institutsioonides tehakse seda ka valitud esindajate poolt, seega mul on hea meel selle raporti üle, raportöör leiab, et Artemis, ENIAC ja ka EIT on teinud mitmeid edusamme, Kontrollikoja soovitusi on arvesse võetud ning neid soovitusi on ka rakendatud. problemaatiline on aga see, et nõukogu ikka ei taha täita oma aruandekohustust parlamendi suhtes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 Ähm, teatud alustel lepingu artiklites on kirjas, et äh, et eelarvereeglid peavad käi-, käima kõikide institutsioonide kohta, aga tundub, et nõukogu kohta need ei käi. nõukogu kulutusi tuleb samuti auditeerida nagu kõigi teiste Euroopa Liidu institutsioonide kulutusi. nõukogu peab äh, esitama äh, kirjalikke selgitusi äh, ehitusprojektide kohta, nagu näiteks Residence Palace'i kohta. seda tuleb teha kohe ja seda, see on vajalik selleks, et hiljem oleks võimalik eelarvele heakskiit anda, aitäh aitäh, volinik, palun. suur tänu, juhataja, austatud raportöör. nagu te teate, olen siin oma kalli kolleegi Kristalina Georgieva nimel ning äh, tahaksin veel kord tänada teid äh, selle eest, et äh, et olete taas kord tegelenud eelarvetele, eelarvete täitmisele heakskiidu andmise küsimustega, et äh, nõustute heaks kiitma eelarve täitmise ühisettevõtte Artemise kohta ja äh, ka ühisettevõtte Enia kohta, äh, kes on teinud tõsiseid jõupingutusi selleks, et oma haldus- ja kontrollisüsteemi parandada. komisjon jätkuvalt toetab neid eh, nõuga ja jõuga selleks, et eh, üle saada eh, kõikidest probleemidest, mis on seotud eelarve täitmisega suur,. suur-suur tänu. raportöör härra Tšernetski, teil on sõna. suur tänu, juhataja, austatud volinik, austatud kolleegid võtan sõna oma elus väga olulisel hetkel. selgitan seda oma sõnavõtu lõpus. kõigepealt äh, lubage vastata sellele, mis siin kojas kõlas. jah, tõepoolest, me oleme juba kollast kaarti näidanud äh, Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudile ja, ja tegime seda õigusega, kuna tagajärjeks on olnud see, et äh, nende tegevus on äh, tõesti paranenud ja, ja töö on muutunud tõhusamaks. nüüd, mis puudutab nõukogu, siis tõepoolest kuus kuud tagasi olime olukorras, kus me hoiatasime nõukogu, näitasime neile kollast kaarti, aga nad ei reageerinud. mitte mingit reaktsiooni ei tulnud ja me võime kas või sada korda näidata kaarti, mingit reaktsiooni ei tule. kõik fraktsioonid on ühel meelel, et äh, selline käitumine on vastuvõetamatu. meil on probleem nõukoguga nüüd juba viiendat aastat järjest. Äh, härra Šoltesil on õigus, kui ta ütles, et kodanikud ootavad äh, mm, seda, et nad oleksid äh, nii-öelda näitaksid üles vastutustunnet, teeksid koostööd, nad on aruandekohustuslikud ja, ja korduvalt nad eiravad eh, selliseid nõudeid, see on selline lõputu lugu. ja meie peame üles näitama meelekindlust, eh, olema järjepidevad, tegemist on auküsimusega Euroopa Parlamendi jaoks. me peame olema, olema vastutustundlikud oma kodanike, oma valijate ees, me ei saa anda järele ja me peame avaldama survet nõukogule ja sundima neid meiega astuma dialoogi, me soovime olla ju partnerid. nii et suur tänu kõige selle eest ja tulles nüüd selle olulise e, küsimuse juurde minu elus, sain just teada, et minu poeg on e, valitud teist korda Poola parlamenti. mul on väga hea meel teile sellest teada anda. aitäh! õnnitlused teile palju,, palju-palju õnne! ühine arutelu on sellega lõppenud. hääletamine toimub homme nende raportite üle. kas te soovite sinise küsimuse, kaarti küsimust? ei, aga nüüd, kallid kolleegid